esimene päevakorrapunkt tänases päevakorras Euroopa Nõukogu presidendi avaldus äh, Euroopa Ülemkogu kohtumise osas, mis toimus kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal oktoobril ja majanduse juhtimise osas lubage mul tervitada Euroopa Parlamendi kojas Euroopa Nõukogu presidenti härra Herman Van Rompuyd ning tere tulemast ka Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole. kohal on ka Belgia kui eesistujariigi esindajad ning eh, terve rida eh, komisjoni volinikke. ma tahaksin nüüd eh, anda sõna Euroopa Nõukogu presidendile härra Herman Van Rompuy lauasõnadeks härra president kallid kolleegid euroopa ülemkogu kohtumisel kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal oktoobril keskendusime meie ühenduse majanduse juhtimisele